valikute tagajärjel. esimesena saab sõna raportöör härra Temesmaager üheks minutiks, palun. lugupeetud president, suur tänu. daamid ja härrad, tänase seisuga on üks koma kaks miljonit äh, last Kirde Nigeerias äh, põgenemas Nende elud on igaveseks traumeeritud ning nad põgenevad äh, Boko Harami sõjamasina eest. laste õigusi ei kaitsta, inimõigusi ei kaitsta, hävitatakse terve põlvkond. ma kuul-, äh, ma pöördun praegu äh, härra Buhari, Nigeeria presidendi poole ja ütlen, kaitske oma lapsi, tehke midagi. ärge hoolige ainult naftadollaritest, nendest dollaritest hoolimata ei ole te suutnud ju oma elanikkonda kaitsta. on häbiväärne, et riik võib olla naftariik aga samal ajal eh, ei ole seal jõukust ega rahu. me näeme, et just vaesusest eh, sünnib vägivald. sõdurid ei ole motiveeritud eh, elanikkonda kaitsma ja seetõttu saavadki elanikud langeda terroristide saagiks vaadakem peeglisse, mõelgem ka sellele, mida saab teha Euroopa Komisjon, kas meie oma arengupoliitika abil saame Nigeeriat aidata? me ei tohi piirduda sõnadega, me peame minema tegude keelde, aitäh! aitäh ka teile. nüüd saab sõna kolleeg Pagasa Tundua. palun, teil on sõna. Teil on sõna üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud president tegemist on raske poliitilise olukorraga, mille abil Nigeerias hävitatakse terve põlvkonna tulevik. Need rünnakud laste pihta, laste pihta, kes on meie tulevik, on eriti kohutavad. Neid lapsi rünnatakse äh, sõjaliselt ja neid rünnatakse seksuaalselt, rünnatakse koole, rünnatakse teisi asutusi ja seetõttu põgenevad lapsed Nigeerias Boko Harami eest ja neil ei ole võimalik ühiskonda integreeruda. meie ülesanne, meie esmane ülesanne on neid lapsi kaitsta. me peame võimalikult kiiresti Nigeerias tegema midagi, et neid lapsi aidata. me võlgneme neile selle abi, me võlgneme selle abi rahvusvahelisele üldsusele ja iseendile, aitäh! suur tänu teile, kolleeg! nüüd saab sõna härra Korau. lugupeetud president, suur tänu! kui me räägime Nigeeria laste olukorrast ja sellest, kui palju lapsi on sunnitud Boko Harami rünnakute tõttu põgenema, siis tuleb rääkida Nigeeriast tervikuna. Nigeeria on Aafrika jõukem riik, kuid samas ka kõige ohtlikum riik, sest seal on väga, väga palju väga vaeseid inimesi, see on paradoks. tegemist on riigiga, kus on väga-väga palju lapsi, kes peavad põgenema kuid äh, UNICEF-il ei ole piisavalt raha isegi selleks, et tagada neile lastele puhas joogivesi või toit. meie siin Euroopa Parlamendis peame rahvusvahelist üldsust äh, õhutama, raha leidma. me ei saa lubada seda, et lapsi kasutatakse ka lapsõduritena kuid me ei tee selles küsimuses äh, asjade lahendamiseks praegu mitte midagi. tegemist ei ole ainult Nigeeria küsimusega, küsimus on ka laiem ja puudutab lapssõdureid üldiselt. kui äh, need lapsed sõjaväest ära saada, ei tohiks neid sõjakuritegude eest karistada, aitäh! suur tänu, edasi saab sõna härra Panseri, kes samuti on autor, raportöör. suur tänu, lugupeetud president Boko Harami rünnakud on äh, põhjustanud Nigeerias väga suure ebakindluse ja hirmulaine. see on kaasa toonud selle, et rohkem kui, kui üks koma neli miljonit äh, last on pidanud Nigeerias oma kodudest lahkuma ja põgenema. Nigeer-, Nigeerias valitseb humanitaarkriis, mis on läinud äh, veelgi hullemaks, sest inimestel ei ole isegi mitte puhast joogivett. lapsed kannatavad malaaria ja teiste haiguste all, nad on eraldatud oma peredest ja tihti värvatakse neid sõduriteks. noori naisi ja tüdrukuid vägistatakse, pekstakse, sunnitakse abielluma ja äh, ahistatakse ka psühholoogiliselt. tihti pannakse lastele ümber pommivööd, et nad ennast avalikus kohas õhku laseksid me kutsume rahvusvahelist üldsust üles midagi tegema, Euroopa Liit peab olema osa sellest plaanist, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Haibuh, üks minut. Eh, suur tänu, proua juhataja. olukord Nigeerias on dramaatiline ning eh, me näeme, kuidas on vandunud inimesed truudust islamiriigile ning võitlevad otsustavalt terrorismi eest. Eh, suur osa sellest riigist on ohus, samuti terve Aafrika kontinent. kuusteist tuhat tsiviilelanikku on hukkunud, sajad tuhanded on põgenenud oma kodudest, nende hulgas suur hulk lapsi. Nigeerias on kõige suurem arv neid lapsi, kes üldse koolis ei käi, selle saab süüdistada Boko Harami. me oleme seda juba sageli kuulnud ka kõne, eelkõnelejatelt rahvusvaheline üldsus peab kandma vastutust sellise olukorra ees ning seetõttu ma tervitan, härra volinik, väga seda, et nüüd pööratakse rohkem tähelepanu Boko Haramiga seotud probleemidele. selle, ma leian siiski, et Nigeerias on ka pisut lootust. me nägime, et seal valiti demokraatlikult uus valitsus, see ei ole selles piirkonnas sugugi enesestmõistetav ning uus president käis välja programmi, mis on väga paljulubav eh, ning mis hõlmab ka korruptsioonivastast võitlust, naiste kaitset ning ka sõjalist vastupanu Boko Haramile. ma loodan, et tal õnnestub oma plaanid ellu viia ning meie peame tegema kõik selleks, et seda valitsust toetada, toetada selle perioodi arengut, seda, et uus programm tõepoolest ellu viidaks, aitäh aitäh ja nüüd viimase autorina saab sõna Fise Saisella, teil on sõna. suur tänu, äh, lugupeetud president, äh, lugupeetud kolleegid. ma olen äh, osalenud Nigeeria valimisvaatluste missioonil ja külastanud seda riiki neli korda. järgmisel nädalal lähen ma sinna veel kord, et valitsusega kohtuda Kirde-Nigeerias valitseb praegu kohutav olukord, sest Boko Haram on läbi viinud mitmeid rünnakuid ning äh, miljonid äh, tüdrukud on eriti kohutavas olukorras, sest neid vägistatakse, neid sunnitakse vastu võtma islami usku, neid sunnitakse abiellu ja mõnikord pannakse neile ümber pommivööd või maetakse nad elusalt. on tuhandeid perekondi, kes on sunnitud kodust äh, põgenema ja elama väga ebakindlates tingimustes me ei saa lihtsalt käed rüpes äh, kõrval seista ja oodata, mis saab edasi, me ei saa lihtsalt äh, formaalselt öelda, et me mõistame need terrorismiteod hukka, me peame selle asemel reaalselt äh, toetama uut valitsust ja peame neile ütlema, et Boko Haramile tuleb lõpp peale teha. suur aitäh! nüüd saab veel sõna proua Sanchez-Caldente. suur tänu, president! on Aafrika kõige rahvarikkam riik, samuti on see üks äh, suuremaid majandusruume Aafrikas. seal on äh, väga palju naftat. kuid äh, rohkem kui seitsekümmend viis miljonit Nigeeria elanikku elab siiski allpool vaesuspiiri. Need inimesed elavad vaesuses ja meeleheites ja see on suurepärane kasulava vägivallale. me peame aitma, aitama humanitaarabi korras neid inimesi ja me peame vaatama, mis on Boko Harami esiletõusu põhjuseks. näiteks võiksime vaadata üle oma kaubanduspoliitika. kannatavad ennekõike ju lapsed. Neid röövitakse, sunnitakse sõduriks, vägistatakse. Neilt võetakse kõik õigused, mis igal lapsel peaksid olema ÜRO peab olema järjepidev ja meie samuti, kui meie kaubanduspoliitika jätkub nii, nagu ta praegu on äh, toiminud, ja Aafrikas jaotatakse rikkusi samamoodi edasi, samamoodi omavahel nagu praegu, siis ei muutu mitte midagi, aitäh! aitäh teile, lugupeetud kolleeg, aitäh kõikidele raportööridele, nüüd aga läheme kõnelejateni, kes räägivad fraktsioonide nimel ning esimesena saab Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna härra Kelly. Teil on sõna, härra Kelly. üheks minutiks lugupeetud äh, president, suur tänu! palun vabandust, äh, et ma veidi hilinesin, ma olin kolmepoolsetel läbirääkimistel, aga tegemist on Nigeeria küsimuse puhul äärmiselt tähtsa küsimusega ja me peame kindlasti vaatama seda, me peame seda vaatama nende läbirääkimiste raames, mida me pidasime koos Angela Merkeli ja Francois Hollande'iga, kes muuhulgas ütlesid, et Aafrikale tuleb pöörata rohkem tähelepanu, et Aafrikale tuleb anda rohkem abi. Nad rääkisid sellest seoses kliimamuutuste, majandusarengu ja ka inimeste eluolu parandamisega. kui me nüüd vaatame, mis praegu Nigeerias Boko Harami rünnakute tõttu on juhtunud, siis saame ka aru, et väga raske on selliste rühmitustega nagu Boko Haram kuidagi toime tulla väga raske on võidelda ka terrorismiga üldiselt. eriti raske on see siis, kui me räägime laste kaitsmisest, noorte poiste ja tüdrukute kaitsmisest, kellel puudub näiteks võimalus käia koolis. on selge, et me peame tegema ÜRO-ga rohkem koostööd ja tegema koostööd ka kõigi teistega, et neid lapsi aidata, et anda neile parem elu ja seda me püüamegi teha. suur tänu. härra Kelly? Teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? härra Rüübik soovib teile esitada küsimuse, palun. jah, äh, suur tänu, proua juhataja. ma sooviksin kolleeg Killilt küsida, kuidas on lood tegelikult haridusalase tööga, kas on üldse võimalik äh, mingisuguseid pakkumisi teha koha peal, äh, teha teavitustööd ning luua vajalikud raamtingimused? lugupeetud kolleegil Rüübigil on täiesti õigus. üks asi on võidelda Boko Haramiga, teine asi on üles ehitada uus kultuur, mis on vajalik selleks, et tunnustataks inimõigusi ja et austataks iga üksikisikut on täiesti tõsi, et ainult hea haridussüsteem saab selle eesmärgi täita ja haridussüsteemi puudumine on väga suur probleem. suur probleem on ka see, et lapsed ei käi nendes koolides, mis on olemas. tõepoolest, see on suurepärane viis probleemi lahendamiseks, see on ka põhimõtteline viis selle lahendamiseks ja kui me seda ei tee, siis probleemid ka ei lähene. suur tänu teile, härra Rööbik! suur tänu ka teile, härra Kelly! ja sõna saab proua Valenciano üheks minutiks. suur tänu, president! me hakkame ära harjuma sellega, et igal pool meie ümber toimuvad tragöödiad. siin kojas möödub äh, mitmeid hommikuid ja pärastlõunaid, kus me räägime sellest, et kuskil kannatavad miljonid inimesed, sealhulgas miljonid lapsed, keda rünnatakse ja kõige hullem rünnak on võib-olla rünnak hariduse pihta, sest äh, laps, äh, lapsel, kellel ei ole haridust, ei ole ka tulevikku. me räägime nendest asjadest nii palju, et need arutelud muutuvad banaalseteks. inimesed, kes on lubanud anda raha, et neid lapsi aidata, et nad äh, pääseksid kooli, inimesed, kes on lubanud rahaliselt panustada Boko Harami rünnakute lõpetamisse, ei ole neid lubadusi täitnud ka meil on vastutus. ma pöördun Euroopa Liidu ja liikmesriikide poole ja ütlen, et ka nemad peavad täitma antud lubadused. sellisel juhul õnnestub Nigeeria barbaarsustele lõpp teha, suur tänu! suur tänu ka teile, härra Pelder, üks minut. suur tänu, president. punktis üksteist, ühisresolutsiooni punktis üksteist on üks lause, mis minu jaoks on kummaline. avaldab sügavat kaastunnet neile, kes on kannatanud Boko Harami sõgeda terrorismi tõttu mul on siin kirjeldus ühest äh, nelja-aastasest lapsest Põhja-Nigeerias, kes eelmise aasta novembris astus kiriku uksest välja, tal oli käes piibel ja kohtus äh, seejärel Boko Harami äh, äärmuslastega, kes võtsid talt selle piibli, viskasid selle tulle. Hassan proovis piiblit tulest kepiga välja õngitseda ja Boko Harami liige tõukas ta lõkkesse. ta põles ta läks põlema ja ta jäeti surnupähe maha, kuigi ta jäi õnneks siiski elama. see on ainult üks näide Boko Harami õudustegudest. Nendele inimestele, kes on kannatanud, ei piisa sellest, et me ütleme, tunneme kaasa, neil on vaja ka reaalset kaitset. me nõustume sellega, ütleb president. sõna saab proua Vautmans. suur tänu, president. lugupeetud volinik, daamid ja härrad. ma arvan, et kõik on juba öelnud üksmeelselt, et Nigeeriast tuleb kindlasti rääkida. Neid lapsi, kes Boko Harami tõttu on põgenenud, on üle miljoni ja suur osa neist on vähem kui viieaastased. mõned, suur osa neist tahab minna kooli ja lapsi on tapetud lihtsalt selle eest, et nad soovivad õppida. Boko Haram kardab inimesi, kellel on oma arvamus ja nende äh, argpükslikkus seisneb ka selles, et nad sunnivad inimesi relva jõul vaikima. meie peame sundima nemad vaikima, me peame nende vastu välja astuma ja me peame Nigeeria uut presidenti kutsuma üles uurima erinevaid võimalusi äh, ja uurima ka seda, mida äh, Nigeeria relvajõud on korda saatnud me peame vaatama nende naiste lugusid, keda on vägistatud, keda on massiliselt vägistatud ja andma neile toetust, mida nad vajavad ma kutsun teid üles neid naisi aitama ka sellega, et neil lubataks Nigeerias teha abort, juhul kui nad on vägistamise tagajärjel jäänud rasedaks, aitäh! suur tänu, no me teame juba aastaid, et liikmesriigid ja Euroopa Liit peavad tõhustama võitlust Boko Harami vastu, et samas tehakse liiga vähe pidevalt on päevakorral pantvangide võtmised, naiste probleemid, lapsed, sõdurid eh, ning kristlikke külasid hävitatakse järjest. Põhja-Nigeerias on praegu üks koma kaks miljonit last eh, oma kodudest sunnitud põgenema ning eh, viie aasta jooksul ei ole suudetud nende olukorra parandamiseks midagi teha ning kui Euroopa püüab võidelda islamismi vastu Nigeerias ning eh, võidelda Boko Harami eh, inimpõlviku barbaarsuse vastu, eh, siis peame me tegema rohkem selleks, et vältida uut immigratsioonilainet. aitäh ja järgmiseks kõnelejaks on härra Hetman, kellel on samuti üks minut lugupeetud äh, president, suur tänu, daamid ja härrad. Nigeeria konflikt on põhjustanud äh, tuhandete inimeste surma ja väga paljude inimeste põgenemise. võttes arvesse Nigeeria rahvastiku ülesehitust kus, kus nelikümmend protsenti inimestest on alla neljakümne aastase, neljakümne aastased on suur osa ohvreid äh, lapsed. lapsed langevad seksuaalvägivalla ohvriks, neil ei lubata käia koolis ja see tähendab seda, et neilt võetakse lapsepõlv. meil on vaja põhjalikke mõistlikke samme selleks, et Nigeeriat äh, poliitiliselt ja majanduslikult aidata ning et aidata neil teha lõpp terrorismile. mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon on äh, nüüd ette näinud rohkem kui kakskümmend miljonit eurot Nigeeria aitamiseks ja et ta annab lähitulevikus veel raha. samas tuleb aru saada, et Nigeeria vajadused on kindlasti suuremad ja meil tuleb teha rohkem, aitäh! aitäh, kolleeg! härra Ojastovski, üks minut. lugupeetud president, daamid ja härrad! see, mis praegu Nigeerias toimub, on kohutav. tegemist on õudse barbaarse kuritegevusega ma pooldan seda, et Euroopa Liit astub omalt poolt samme, mis leevendavad nende inimeste kannatusi ja seda traagikat, mis on Nigeeriat tabanud. ma pean silmas naisi, lapsi ja ka teisi ohvreid. me peame tagama, et Nigeeria võimud tunnevad, et nad on surve all et nad tunnevad vajadust tegutseda. ja ma tahaksin öelda ka seda, et meil tuleb rääkida avatult, avameelselt ja ausalt. kui on nii, et ühiskonnas vihatakse kristlust siis äh, tuleks sellest ausalt rääkida, kuid see on muidugi problemaatiline suhtumine, aitäh. aitäh ka teile ja nüüd äh, proua Korasa Pilt üheks minutiks pool miljonit inimest, pool miljonit lapsed, äh, last on pidanud oma kodust lahkuma, nad on oma peredest lahutatud. ja seda siis viimase kuue aasta jooksul, mil Boko Harami terroristid on Nigeerias inimesi äh, terroriseerinud me peame toetama lapsi, kaitsma neid seksuaalorjuse, äh, sunnitud abielude või igasuguse vägivalla eest me peame kaasa tundma ohvritele ja nende peredele. me peame meeles pidama, et Shiboki koolitüdrukud rööviti juba poolteist aastat tagasi ja on veel tuhandeid koolilapsi, kes Nigeerias on röövitud. me peame välja saatma väga selge signaali, väga selge sõnumi, me ei ole neid lapsi unustanud ja me ei ole neid hüljanud. meil tuleb Äh, aidata äh, neid ühisjõudusid, mille abil Nigeeria valitsus ja Aafrika Liit äh, saaksid astuda samme selleks, et lapsi kaitsta, et kuritegevust uurida ja et kaotada karistamatuse tunne. lastel on vaja vett, toitu, peavarju, tervishoidu ja kooliharidust. lugupeetud president, me räägime Nigeeria laste saatusest nii kaua, kui nende laste aitamiseks on vaja. aitäh! aitäh ka teile ja nüüd jõuame me vaba mikrofonini. ma olen saanud kaheksa sõnasoovi. ja nendele isikutele antakse sõna selles järjekorras, nagu nad on sõna palunud, härra Pospiš on esimene kõneleja. suur tänu, president ma nõustun sellega, mida on öelnud, öeldud. ma tänan selle resolutsiooni autoreid, kõiki raportööre, ma tänan kõiki, kes on täna sõna võtnud ja mõistnud hukka vägivallalaine Nigeerias. kõik arvud on juba välja toodud, neid ei ole mõtet korrata, kuid ütlen ikkagi, et kaks miljonit isikut on sisepagulased, tuhandeid inimesi on tapetud ja enamik ohvritest on tsiviilelanikud. rohkem kui miljon last ei pääse kooli üheski riigis ei ole suhtarv äh, selliste laste puhul niivõrd suur. ma olen seisukohal, et me peame seda arutama ja et probleemi ei tohi vähendada ainult sellepärast, et äh, see meid ju otseselt ei puuduta välja arvatud äh, või erinevalt äh, Lähis-Ida probleemidest. ma olen seisukohal, et komisjon peaks olema väga aktiivne ja ma kutsun volinikku üles äh, käituma proaktiivsemalt ja andma humanitaarabi nii naistele kui lastele, kes seda vajavad. kutsun teid üles aitama sisepagulasi väga oluline on ka see, et doonorriigid või organisatsioonid, kes on raha lubanud, peavad selle raha ka välja maksma ning meil tuleb pidada läbirääkimisi Nigeeria presidendiga. aitäh, härra Jurek! aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad. mitu kuud tagasi mõtlesime me, et Boko Haram õnnestub äh, ikkagi purustada, sest me toetasime ju Nigeeria valitsust ja lootsime, et Nigeeria valitsus midagi teeb ja me ei pea enam selliseid õudusi kuulma. kuid kahjuks äh, oleme teada saanud, et Boko Haram on sama aktiivne kui varemgi ja et äh, sõnadest tegudeni jõutud ei ole. see, mis Aafrikas toimub, vaadata lõunast äh, kuni suurte järvede piirkonna ja Kesk-Aafrikani, siis äh, Nigeeria olukord on üks suuremaid geopoliitilisi tragöödiaid maailmas ning ka üks suuremaid humanitaarkriise. sel põhjusel peab Euroopa koostöös Aafrika riikide ja Nigeeria valitsusega midagi tegema. mitte lihtsalt resolutsioone vastu võtma, vaid mõtlema sellele, kuidas neile äh, probleemidele siis ikkagi lõpp teha, aitäh! okei okay.. Äh, suur tänu teile! Nigeerias eh, see, mida on tekitanud eh, Boko Haram, eh, sõjaväelised armeed ning ka tsiviilkonflikt on viinud tegelikult kõige suurema humanitaarkonfliktini. viimase sammuna on see sundinud kodust lahkuma viissada tuhat last, mis on pagenud laste arvu kokku nii Nigeerias, Kamerunis, Tšaadis kui Nigeris viinud ühe koma kahe miljonini Need lapsed on eraldatud oma perekonnast ning seetõttu on nad eriti haavatavad kuritegelikule grupeeringutele. Äh, vaja on aidata regiooni humanitaarabiga. ma tahaksin ka äh, rõhutada seda, et äh, me oleme UNICEF-i operatsioonide eest lubanud küll raha, aga reaalseid vahendeid ei ole piirkonda jõudnud. me peame Boko Harami vägivalla lõpetama niipea kui võimalik, taastama julgeoleku piirkonnas ning Äh, illegaalse migratsiooni ning terrorismi juurpõhjuste juurde jõudma, aitäh! Äh, suur tänu, äh, kolleeg Jutšuk, palun! suur tänu teile, president, austatud kolleegid terrorism on täna tõesti meie maailma kõige suurem äh, probleem. Äh, kõik äh, kodanikud on ohustatud, hoolimata sellest, kust nad on pärit või milline on nende etniline päritolu. Boko Haram on selle tõestuseks. see terroristlik organisatsioon on Lääne-Aafrika ja Nigeeria jaoks kõige suuremaks julgeolekuohus. Nad endiselt äh, äh, viivad ellu äh, enesetapu terroristlikke rünnakuid, röövivad inimesi ja nii edasi. seetõttu tahaksin ma toetada Euroopa Komisjoni, kes kutsub üles rahvusvahelist kogukonda andma rohkem vahendeid humanitaarabiks. koos rahvusvahelise üldsusega peaksime me toetama Nigeeria valitud presidenti, kes omakorda peaks võtma meetmeid selleks, et tsiviil Äh, elanikke kaitsta. eriti peaks rõhutama seda, et kaitse tuleks naisi ja lapsi, sest nemad on sageli ohvrite hulgas, aitäh. järgnevalt kolleeg Lohpiiler. proua Lohpiiler, palun. ei ole saalis, järgnevalt siis härra Castaldo, palun. Grazie, president, se vediamo le notizie che vengono dalla. aitäh kui me kuulame uudiseid Nigeeriast, siis tegelikult on need ju sõjateated. me kuuleme lastest, keda kuritarvitatakse kõige julmemal kombel ning ÜRO ja ka UNICEF on teatanud, et vähemalt viiskümmend miljonit on vaja selleks, et osutada abi sellele piirkonnale me peame võtma meetmeid selleks, et kaitsta lapsi, vägistatud tüdrukuid, vägivalla käest kannatanuid, võimaldama neile arstiabi eh, ning nad tuleb taas ühiskonda integreerida. samas peab meil olema ka selgus selles, et meil on vaja pikaajalist poliitikat. me peame võitlema terrorismi vastu laiemalt vaesuse, korruptsiooni vastu, kui me neid probleeme ei lahenda, ei lahenda me Nigeeria probleemi kunagi me peame lahendama tänased kriisid ja ennetama tulevasi kriise, see on see, kui, millises suunas me peame oma käitumist muutma. austatud president, suur tänu. ma mõistan hukka Boko Harami tegevuse ning nende julmuse laste ja eriti tüdrukute vastu mitte ainult ei ole nad ohtlikud äh, Nigeerias, äh, kus on nende peakorter, vaid ka Cameronis ja Tšaadis. Nad äh, lase, ei ta-, ei luba lastel minna kooli ning seetõttu röövivad neilt ka nende lapsepõlve. lapsed eraldatakse oma perekondadest ma tahaksin rõhutada ka seda, et see terroristlik rühmitus viib läbi äh, erinevaid rünnakuid, kelle sihtmärgiks on äh, kristlased. tuhanded inimesed on surma saanud viimastel aastatel ning äh, tuhanded ka pagevad nende eest. Boko Harami tegevus on kuritegevus ja see ei ole Äh, aktsepteeritav. kutsun üles kõiki osapooli lõpetama tapmist, meie vastus peaks olema selge, me peaksime lõpetama ära need finantsvood, mis jõuavad Boko Haramile äh, lähedale ning peame ka takistama nendega koostööd tegevate sõjaliste rühmituste tegevust. ning me peame aitama neid lapsi, kes pagevad piirkonnast ja on selle äh, rühmituse ohvrid Nigeeria on rikas riik, see on tõepoolest väga rikas riik, neil on naftat, neil on tohutud tulud, kuid enamik Nigeeria elanikkonnast elab tohutus vaesuses, seal rikutakse inimõigusi ning seal ei ole demokraatiat, valitseb korruptsioon, terrorism levib järjest laiemalt, Boko Haram, džihadistide organisatsioon, organisatsiooniga koostööd tegev organisatsioon laiendab järjest oma tegevust levitades terrorit, hirmu, vägistades lapsi. kahe tuhandendast aastast alates on miljonid inimesed, miljonid lapsed põgenema pidanud. me peame tegema midagi selleks, et neid kaitsta, selleks tuleb võidelda Boko Harami vastu, me peame võitlema terrorismi algpõhjuste vastu. Nigeeria tohutud naftatulud peavad olema Nigeeria rahva kasuks ning need ei tohi voolata kõrgete poliitikute taskusse. képviselő úrnak adok szót Stier képviselő úr. Kolleg Stier, palun. Hvala predsjednice. Evo za početak želio bih izraziti sućut obiteljima. Suur tänu, president. Algu-, algatuseks eh, tahaksin ma eh, avaldada oma kaastunnet ja toetust eh, eelmise nädala rünnaku ohvrite peredele sajad tuhanded lapsed on pidanud äh, oma kodudest pagema äh, Boko Harami tõttu ja seetõttu me peaksime Nigeeria valitsust äh, toetama võitluses Boko Harami vastu. seetõttu tunnustan ma ka esimeste konverentsi otsust järgmisel aastal president Buhari meie parlamendi ette kutsuda. loomulikult on vaja humanitaarabi, aga me peame toetama ka Nigeeria valitsust nii, et see saaks tegutseda juurpõhjuste vastu, sotsiaalne ebavõrdsus, korruptsioon ja sügav vaesus, on täiesti aktsepteerimatu see, et eh, riik, mis on niivõrd rikas, selle elanikkonnast kaks kolmandikku elab allapool vaesuspiiri. ja see ongi viinud radikalismini, mis praegu Nigeerias on pead tõstnud. seetõttu arvan ma ka, et komisjon peaks rõhutama seda, et eh, korruptsiooni vastu võitlus on kõige tähtsam see on äh, vaba mikrofoni lõpp, ütleb president, nüüd annaksin äh, sõna volinik Stiljane Edesele. Äh, suur aitäh, head kolleegid, suur aitäh, et andsite mulle võimaluse rääkida täna siin Kirde Nigeeria julgeolekuolukorras ja eriti just laste olukorrast. suur aitäh teile teie kommentaaride eest, väga väärtusliku arutelu eest olin piirkonnas kolm kuud tagasi ning külastasin eh, ka eh, Boko Harami eh, kontrollregiooni lähedust ja selge on see, et vägivald, mida Boko Haram ellu viib, on endiselt väga murettekitav. praegu kahjuks ei ole näha, et olukord paraneks äh, uued äh, Nigeeria ametivõimud on üht-teist ära teinud koos naaberriikidega Boko Harami vastases võitluses, aga terroristid viivad endiselt ellu äh, rünnakuid ja seda peaaegu igapäevaselt. me ei, see ei tekita mitte ainult julgeolekuolukorra halvenemist ja inimeste kannatusi, aga me näeme, et äh, lapsi kasutatakse aina rohkem relvadena selleks, et enesetapurünnakuid ellu viia. see olukord on täiesti aktsepteerimatu ning see vajab meie püsivat tähelepanu. kriis, mille Boko Harami on tek-, Boko Haram on tekitanud, on üks hullemaid äh, humanitaarkriise kogu maailmas üldse. sisepagulaste arv äh, Kirde Nigeerias on kasvanud äh, üle kahe miljoni. Tšaadi järve regioonis on umbes seitsesada tuhat last, kes on oma kodudest pidanud pagema. mitte ametlikes laagrites on vaja toitu äh, tervishoidu parandada ning samuti äh, laste koolis käimisvõimalusi. kuna tegemist on väga ohustatud rühmaga, siis neid väga sageli kasutatakse kurjasti ära. me jälgime seda olukorda väga lähedalt koos Euroopa Liidu ning ka ÜRO erisaadikutega koha peal. me oleme aidanud Nigeeriat mitmete instrumentidega, esiteks läbi humanitaarabi, Euroopa Liit eh, annab abi selles eh, piirkonnas eh, tervishoiu, toidujulgeoleku, peavarju, sanitaartingimuste parandamise ja joogiveeprogrammide, eriti keskendutakse selles osas lastele. Euroopa Liit on number üks humanitaardoonor Nigeerias. alates Boko Harami kriisist oleme me sinna suunanud kakskümmend koma viis miljonit eurot käesoleval aastal ja nelikümmend kaks ja pool miljonit seda Tšaadi järve piirkonnas. me praegu valmistame ette toetust eh, mitmepoolse rakkerühma jaoks, mis on eh, piirkonna riikide poolt ellu kutsutud ja eh, olulisi vahendeid on selleks ette nähtud eh, umbes viiskümmend miljonit eurot, aga praegu ei ole veel kõike tehtud selleks, et see raha ka reaalselt eh, koha peale jõuaks. Eh, järgnevad nädalad ilmselt loovad selles osas selgust. Euroopa Liit rahastab ka konkreetseid terrorismivastaseid programme, mis võitlevad radikaliseerumise vastu. radikaliseerumise meetmed samuti inimelude austamine humanitaarkonfliktis ja sõjalises konfliktis ning me toetame ka seda, et äh, Nigeeria kriminaal- ja kohtusüsteem oleks valmis äh, seisma silmitsi terroristidega. järgnevate aastate programmid äh, seisavad selle eest, et võidelda radikaliseerumisega ning lastevastase vägivallaga. eriti oleme me ellu viimas äh, noorukite ja lastekaitseprogramme, laste te-, tervishoiuprogramme ning anname sotsiaalset tuge poistele ja tütarlastele äh, relvastatud konfliktipiirkonnas ning äh, viime läbi ka õppe- ja koolitusprogramme Kirde Nigeerias. Nigeeria on Euroopa Liidu jaoks ka prioriteetriigiks, mis puudutab äh, relvastatud konflikti vahele jäänud laste programmi ning samuti toetame ÜRO vastavaid programme. toetuse andmisega püüame me anda endast parima selleks, et kaitsta neid lapsi, kes Boko Harami vägivalla tõttu on kannatanud. aga loomulikult väga palju sellest vastutusest on ka äh, Nigeeria enda valitsuse kätes, kes on endiselt äh, pühendunud äh, tegevusele, meie toetame Nigeeria valitsust, toet-, töötame koos ÜRO vaba ja vabakonna organisatsioonidega ning meie partneritega koha peal, aitäh! suur tänu teile, volinik! suur aitäh nende mõtete eest! edasi oleme saanud seitse resolutsiooni ettepanekut. ja nüüd sellega seoses on meie debatt